homsest esitada pretensioone. ehk siis kaheksateistkümnendast veebruarist selle osa istungjärgu protokoll esitatakse järgmise osa istungjärgu alguses. kui selleks ajaks esi, esitata pretensioone, siis võetakse vastu kõik need resolutsiooni ettepanekud ja edastatakse vastavate institutsioonidele. kallid kolleegid